Gazasse on minemas kolmas äh, laevastik ja ma paluksin, et te kõik seda äh, rahumeelset äh, väljaastumist toetaksite, me peaksime näitama Gaza vaesele rahvale, et rahvusvaheline üldsus ei ole neid unustanud ja et me võtame distantsi äh, sellele ka, et me ei võta distantsi sellega, mis on toimunud viimase viie aasta jooksul seoses Iisraeliga ja kus on väga palju isikuid surma saanud. ja ma tahaksin öelda, et on vaja leida lahendusi selleks, et meil oleks ühtsus, sest muuta olukorda piirkonnas, mis on väga kahetsusväärne, aitäh. vi informo annan teile teada, et viieteistkümnendal juunil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal loodi uus fraktsioon Euroopa Parlamendis ja selle nimi on Euroopa Rahvaste ja Vabaduste Liit, Rahvaste ja Vabaduste Euroopa, ENF, seal on kolmkümmend kuus liiget ning äh, sellise fraktsiooni loomine on ette nähtud äh, vastavalt kodukorrale ja see avaldus on mulle edastatud. le competenti autorità Poola vastavad pädevad ametiasutused